arutelu on sellega lõppenud ja hääletame homme. järgmine küsimus päevakorras on üheminutilised sõnavõtud. meenutan kõigile, et tegemist on üheminutiliste sõnavõttudega, et palun pidage ajast kinni. kõigepealt proua Poškor tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A kulturális... Head kolleegid, proua president! olen kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimees ning tahaksin rõhutada, et kahekümne kaheksandal veebruaril Ameerika Filmiakadeemia andis välja Oscari auhinnad. nüüd esimest korda kolmekümne nelja aasta jooksul olime me Ungaris väga põnevad, põnevid, sellepärast et meie film Sauli poeg oli saanud nominatsiooni ning äh, saigi kuldse mehikese, tuues seega au ja kuulsust mitte ainult Ungarisse, vaid Euroopasse laiemalt. Äh, film oli võitnud juba autasu Cannes'i festivalil, saanud kuldgloobuse ning äh, Independent Spirit auhinna parima välismaise filmina mitu korda on meid edu saatnud ka varasematel aastatel enne seda filmi ning sellega on rikastatud Euroopa kultuuri. väga oluline on toetada Euroopas loomingut ning äh, niisugune, ning antud juhul on tegemist edulooga nii Euroopa filmitööstuse seisukohalt kui Ungari oma seisukohalt uh,. aitäh! proua Cabezo Ruiz aitäh, proua president. hepatiit C on vaikne haigus, ent äh, mõjutab miljoneid eurooplasi. kakskümmend viis protsenti nakatunutest on teada, teisi me ei tea, aga me teame, et nad on olemas hepatiit C, nagu te teate, levib äh, seksuaalsete kontaktide teel, kehavedelike vahetamise teel nagu süstlavahetuse teel ja nii edasi ning, ning võib äh, omada komplikatsioone, nagu näiteks äh, maksavähk. meil on vaja Euroopas programmi selleks, et avastada hepatiit C põdejad ning pakkuda neile ravi. meil on vaja ka registrit hepatiit C-d põdevatest inimestest, selleks et meil oleks võimalik kaardistada nende kontaktid. hepatiit C ravimisele kulub umbes kaheksateist protsenti Hispaania ravi eelarvest, nii et meil on tegemist väga kalli haigusega ja meil on vaja Euroopa plaani hepatiit C väljajuurimiseks. aitäh, härra Pretzel. proua president, daamid ja härrad. siin kojas järg, peatselt me hakkame tegelema jällegi nimetatud Volkswageni skandaaliga ja me oleme isegi erikomisjoni loonud. Volkswageni skandaal, nii nagu seda nimetatakse, on aga minu arvates natukene keerulisem, sellepärast et just nimelt rahvusvaheline nõukogu äh, puhta transpordi osas mis äh, tähelepanu juhtis sellele Volkswageni skandaalile ja sellega avastas, on nüüd mitmete testide käigus äh, tuvastanud, et ka teiste autotööstuse mm, probleeme, eriti Citroen, Opel ja Fiat on mm, sellest mõjutatud, Opel ja Fiat on aga Ameerika autotööstuse kontserni äh, osad. ja ma sooviksin teie tähelepanu juhtida sellele, et te näeksite, et siin on tegu rohkemaga kui ainult ühe autotööstusettevõtte äh, rikkumisega, nii et siin on tegu tegelikult ka majandussõjaga äh, USA mm, ametiasutused versus Euroopa Liit. aitäh. proua Haakin. ma sain ühe Lääne-Korgi saare õpetajalt kirja ja nemad, ta kirjutas sellest, kuidas pagulasi abistatakse, pagulasi ähm, peetakse kinni, kinnipidamiskeskustes, vabatahtlikud on, ähm, vabatahtliku organisatsioonid on juba viimase piirini viidud ja neil on vaja äh, ja pagulastel ei ole isegi põhivajadusi täidetud, mis puudutab ähm, toitu ja äh, hügieeni ja ma loodan, et tänane mm, ülemkogu kohtumine toob leevendu sellele probleemile, aga jällegi me ei näe ühtegi resolutsiooni, nii et ma olen vägagi pettunud sellistes arengutes. ja ähm, selle aasta jooksul ainuüksi selle kuu lõpuks üle saja kolmekümne tuhande pagulase jõuab äh, Kreekasse, me peame selle küsimusega tegelema. ja kui meie juhid ei jõua lahenduseni, siis äh, ainult sisserände, mitte ainult sisserändajad ei kannata selle all, vaid ka Euroopa Liidus. aitäh ja nüüd ka proua Senra Rodriguez. suur tänu, proua president. uusliberaalne eh, poliitika on väga negatiivset äh, mõju kaasa toonud nendele, kes äh, sõltuvad kvootide jagamisest ja samuti mm, näiteks, mis puudutab äh, ÜPP raames kohustust, et tuleb päritoluriik ära mainida näiteks kalandustoodetel või ka need arengud, mis puudutavad piimasektorit ja et põllumajandustoodete hinnad on vägagi alanenud, see on, need on tegelikult pika kriisi tulemused, mis on laastanud meie põllumajandust ja kalandust. nüüd Euroopa Liit peab tegutsema. ÜPP tuleb läbi, uuesti üle vaadata, aga ÜKP tuleb uuesti läbi vaadata selleks, et me saaksime tuhandeid tuhandete töötajate elud ähm, päästa ja see on äärmiselt oluline ka Galiitsia elanikele, sellepärast et Euroopa Liidul ei saa olla tulevikku, kui see oma rahvaid hävitab. aitäh, härra Margal. suur tänu. täna toimub jällegi Euroopa Liidu ja Türgi vaheline kohtumine Äh, pagulaste küsimuses ja kui siin reaalsusega ei arvestata, siis me ei jõua mingite kokkulepeteni. me peame hukka mõistma vägivalla ja Euroopa ei tohi silmi sulgeda, kui me näeme, mis toimub. kas Euroopa saab lihtsalt vait olla, kui ta kuuleb kurdide abipalveid? kas Euroopa saab äh, vaikida, kui ajalehed pannakse kinni, advokaate vahistatakse, kas Euroopa saab vaikida, kui pagulased äh, saabuvad äh, Lesbose rannikule? kas Balkani marsruuti saab sulgeda? Euroopa Liit maksab politseiriigile äh, Türgile ja Kreeka, meie liikmesriik, kes kõige suuremaid jõupingutusi teeb, võtab vastu pagulasi, nad ei saa enam riigist lahkuda, Euroopa Liit peab tegutsema, aitäh, härra Aker. ma sooviksin ühe eh, konstitutsioonilise küsimuse tõstata ja ma olen the eu is good or bad but about what is best for thorough see uus ülekäi-, ületuskoht suurendab saastust, suurendab liiklusummikuid Tarekis ning äh, hävitab mitmete inimeste kodud. no võib-olla riigi valitsus oli sellest, aga meie kavatseme nendega võidelda. ning ma, ma olen kindel, et selle võitluse tulemusena saab valitsus, kannatab valitsus Sarak ei ole lihtsalt mitte minu valimisringkond, vaid on minu kodu ning me kavatseme selle uue TEMS-i ületuskoha vastu võidelda um,. Thank you, madam Pilde. suur tänu, proua Pilde. Merci, madame la president. aitäh, proua president. kaheksasada on val-, vaalade arv, kes igal aastal tapetakse Fääri saartel suure ükskõiksuse saatel ning äh, tapetakse palju rohkem saari, kui on vaja kohalikele inimestele toiduks. vaalaliha soom-, söömine on tegelikult ohtlik inimesele, sellepärast et vaalaliha sisaldab palju elavhõbedat ja muid mürke. ning äh, lapsed peavad vaatama, kuidas vaalu tapetakse ja kuidas, äh, kuidas siis neid, nende rümpadega edasi tegutsetakse meil on vaja läbirääkimisi Taani ja Fääri saarte võimudega, et vältida ohtu inimeste tervisele ning äh, seda, et, et niisugune kohutav praktika järk-järgult kaotada. mingi tsivilisatsiooni väärtust on võimalik hinnata selle põhjal, kuidas see tsivilisatsioon kohtleb loomi ning me peaksime seda arvestama, aitäh! aitäh ja härra, kes? suur tänu. Karakases äh, suri paar päeva tagasi üks nooruk ja me kindlasti ei ole äh, paljude sarnaste juhtumitega tuttavad, aga samas äh, see puudutab Venezuelat vägagi suurel määral seal, seal on, nad on silmitsi humanitaarkriisiga ja me ei saa siin Euroopas lihtsalt vait olla. sellepärast, et Venezuela ei ole väärt neid arenguid ja samuti ei vääri eh, oma saatust poliitilised vangid või ka need, kes on koduaresti pandud. Antonio Cancelas vahistati augustikuus. tegu on poliitvangidega ja minu meelest on see häbiväärne kui äh, meile, meie hulgas on liikmeid, kes selle olukorra tõsisust ei mõista. nii et nüüd küll tähistatakse seda, et äh, üks poliitvang vabastati, kuigi ta oli, ähm, tegi koostööd ka ETA rühmitustega. nii et me peame siin jagama selle, et ikkagi õigus valitseks. gospođo predsjedavajuća u posljednjih sto godina suur tänu, ütleb härra Pikule. Äh, jäätmete hulk on viimastel aegadel, ähm, aastatel sajakordselt kasvanud ja see samuti äh, kahjustab inimtervist. ja see on äh, inimtegevuse põhine, samuti on siin äärmiselt oluline just pöörduda saastajate poole ja see on äärmiselt negatiivne ka meie merekeskkonnale. jäätmeid kõrvaldavad kohalikud vabaühendused ja vabatahtlikud. ja lisaks keskkonnakuludele on sellel ka sotsioökonoomilised kulud, sellepärast et meie merepiirkond on äärmiselt oluline ka meie turismi sissetulekute jaoks ja riigid peavad tegema koostööd äh, selleks, et parandada meie merede olukorda ja, ja et me jõuaksime äh, tervislike tervete meredeni aastaks 2020. suur tänu, tahtsin juhtida teie tähelepanu ühele olulisele faktorile. kõik Euroopa Liidu institutsioonid, kui nad tegelevad seadusloomega, tuleks välja tu-, peavad välja tulema selgete reeglitega, sellepärast et väga sageli Euroopa õigus takistab erinevatel asutustel tegutsemast tõhusalt ning see kahjustab ka Euroopa konkurentsivõimet. see on oluline seoses äh, lähetatud töötajate läbivaatatud direktiiviga, sellepärast et Euroopa Komisjon unustas selle, et rakendusaktid aastast kaks tuhat neliteist on praegu kasutusel. mitmetes liikmesriikides on palutud, et komisjon ei tuleks välja uute õigusaktidega. oluline on lähtuda kõikide kaitsest, aitäh. suur tänu, kolleeg Krapini, palun. aitäh. lugupeetud äh, volinikud, head kolleegid. VKE-de üleilmastumine ei peaks äh, lihtsalt sõnade tasandile jääma. ettevõtete soodustamine kolmandatesse riikidesse jõudmisel peaks olema prioriteediks. VKE-d toodavad kuuskümmend protsenti sellest ettenähtud kasvust, seetõttu on komisjonil kohustus luua protsess, mille kaudu toetada VKE-sid selleks, et nad saaksid muutuda rahvusvahelisemaks. praegu toimuvad läbirääkimised TTIP ja kokkulepete osas Hiinaga, siin tuleks arvesse võtta ka VK-, VKE-de rolli nendel turgudel tegutsemisel ning tuleks neid ka toetada rahvusvaheliseks muutumise käigus, lähtudes konkurentsi võimalustest, sest muidu seisavad VKE-d väga suurte raskustega silmitsi teistele turgudele minemisel. aitäh, kolleeg Kelly, palun minu ühe minuti kõne puudutab äh, tarnete kindlust, gaasivarustuse kindlust. loomulikult see puudutab ka COP kahtekümmend ühte ja taaskasutatavate energiaallikate olulisust. Te varulahendus olekski siis just gaas Ameerika Ühendriigid, Lähis-Ida on olulise, olulised siin. ja minu valimisringkonnas samamoodi saaks üles ehitada vastavaid võrgustikke, et kasutada Ameerika Ühendriikidest pärinevat gaasi ning et seda tarnida ka siis Euroopasse. ma loodan, et see kõik toimub, et meil on üle-euroopaline võrgustik selleks, see on minu poolt praegu kõik, aitäh. suur tänu. proua Ward, palun. tahtsin tähelepanu juhtida sellele põgenike kriisile, kes elavad kohutavates tingimustes Euroopa Liidus ja meie piirialadel põgenikud nendes laagrites nagu Calais ja Dunkirki džunglid elavad pidevas ülevõtuse hirmus, neil on väga raske talve üle elada ja see on täiesti vastuolus inimõiguse ja väärikuse normidega, millele ju see Euroopa Liit põhineb samal ajal naised ja lapsed nendes laagrites ei saa ligipääsu põhivajadusele, haridusele kui me neid ei aita, me ei aita neid, siis äh, võtavad selle rolli üle inimkaubitsejad. poliit-, politsei on vastanud vägivallaga ja on äärmiselt traagiline, et need inimesed, kes on pidanud äh, Süüria katastroofi eest põgenema, seisavad nüüd silmitsi nii julma kohtlemisega eurooplaste poolt. meie otsustajatena peame minema nendesse laagritesse koha peale ning põgenikega ise suhtlema, täpselt nii, nagu mina olen seda juba teinud. härra Tsurkan, palun. doamnă președinte în contextul economic suur tänu praeguses majanduslikus olukorras peavad institutsioonid tegutsema tõhusalt ja üksmeelselt ma räägin siin lambaliha kaitsmisest, sest meil on tegemist rahvusvaheliselt kasvava sektoriga ja üleilmne puudujääk on kakskümmend protsenti, seetõttu on meil vaja ambitsioonikaid poliitikaid, et konkurentsivõimet suurendada just eh, lambaaretuses. eriti nendes riikides, kus on puudujääk, nagu näiteks Rumeenias. Rumeenia, Rumeenias on väga suur kasvupotentsiaal ja mul on palve Euroopa Komisjonile, et te tõhusalt toetaksite kõiki riike, ka Rumeeniat, selleks et saaksime parandada oma võimekust seda potentsiaali täiel määral ka ära kasutada. aitäh! nüüd kolleeg Van Stork, palun. täna kogunevad, täna käsitlevad valitsusjuhid ja riigipead Euroopa Liidus ja Türgis pagulaste küsimust, nad kavatsevad sulgeda Balkani sisserännutee ning äh, loodavad seega selle tõmbepunkti kaotada. ent kui Balkani tee kinni pannakse, siis ei saa Türgi enam Euroopa Liitu ju, Euroopa Liidut välja pressida, enam ei ole vaja talle maksta miljardeid ning ei ole võimalik ka inimeste õigusi rikkuda Türgis ning ei, ei, ei ole huvi enam ajalehti sulgeda. Türgi ei ole igal juhul lahendus pagulaskriisile ja ei saa selleks olla. jah, sõbralikud suhted Türgiga, see on õige ja Türgi kriitika, kui see vaja on, aga Türgist Türgile lootmine pagulaskriisis on küll asjatu. härra Viegas. As leis do mercado, a volatilidade dos preços agrícolas e turu äh, kõikuvus, turuseadused, põllumajandustegevuse ohtu sattumine see on midagi, mis väljub praegu kaubanduse ja majanduse raamidest. paljud ettevõtted on pankroti piiril ning vajavad kiirt abi. me peame aitama oma põllumehi olukorras, kus nad on sattunud majandusseaduste ja turuseaduste löögi alla. meil on vaja avalikke hinnagarantiisid ja süsteeme. me oleme põllumehed eksiteele viinud, lubanud neile asju, mida me anda ei suuda ning äh, raha, rahastamisvahendeid, mis ei ole äh, aidanud neil vältida, eh, maandada riske. ainult eh, avalik eh, nõudluse ohjamine aitab väike, väikestel põllumajandustootjatel tõhusalt toota ning tagab samas keskkonna kaitsmise. aitäh! mul on hea meel et statistiliselt komisjoni riigipõhised aruanded Sloveeniat heas valguses näitavad, et paraku inimesed seda olukorra paranemist ei tunne. see tähendab, et statistika ei kajasta reaalset olukorda. struktuurprobleemid Sloveenias on endiselt olemas. pensionireform peab jätkuma, tervishoiusüsteemi tuleb muuta täiendavalt ning ning keskklassilt tuleb äh, surve, maksusurve ära võtta. justiitsvaldkonnas ning ka avalikus halduses on vaja teha muudatusi. reforme tehakse, aga mitte nii, nagu me seda soovisime. me tahtsime, et äh, pankade kapitali tugevdatakse, aga pangad ei toimi ikkagi, pagulaskriisi puhul. pagulaskriis ei saa olla ettekäändeks reformide peatamisele ka poliitilised äh, ametisse nimetamised peaksid olema välistatud. nii et austatud daamid ja härrad, mul on mure Sloveenia, minu koduriigi pärast. Um, aitäh. mis on plussid ja miinused Ühendkuningriigi põllumeestel Euroopa Liidu liikmesusest vastavalt Agro Europe'ile? mis on Ühendkuningriigis asuv konsultatsioonifirma, on ainult kümme protsenti eh, põllumajandusettevõtetest võimelised Ühendkuningriigis jätkama, kui praegused eh, ühise põllumajandused lõpevad ning mingit plaani sellise olukorraga toimetulemiseks ei ole, sest praegu ÜPP toetused annavad viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti tulust. see tähendab, et eh, et otsus lahkuda Euroopa Liidust oleks hüpe tundmatusse, hüpe pimedusse. ent loomulikult ei ole see otsus kantud alle ainult ÜPP-st. lisaks kasutavad põllumehed ka vaba liikumist ning muid juurdepääsuvõimalusi ühend, ühisturule. kaks kolmandikku põllumajandustoodetest läheb Euroopa Liidu turule. kui me lahkume Euroopa Liidust, siis peame silmitsi seisma tollimaksudega üheteistkümnest kuni neljakümne kaheksa protsendini ning seetõttu peaksid põllumehed hääletama Euroopa Liitu jäämise poolt no.. aitäh. järgmisena härra Marias. Κυρία Πρόεδρε, η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα έχει πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Head kolleegid, kriis Kreekas on jõudnud enneolematustesse mõõtmetesse nelikümmend tuhat on praegu pagulast ning äh, kuu lõpuks on see arv juba üle saja tuhande. Türgi jätkab äh, inimkaubitsejate toetamist ning nad tulevad Egeuse mere saartele. ning äh, kõik meetmed on jäänud paberile. kuuekümnest tuhandest põgenikust on Kreekast lahkunud ainult mõned kümned, Euroopa Liidu poliitika ei, on jõuetu ainus võimalus siin on toetada Kreeka rahvast, võimaldada Kreekal jääda oma jalgadele, Kreeka peaks lahkuma Schengeni süsteemist ja siis kaob äh, pagulastel ka põhjust tulla Kreekasse ja nad lähevad pigem Bulgaariasse, sellepärast et Kreeka Schengeni riigina annab pagulastele Schengeni dokumendid ja nendega on võimalik minna Saksamaale. Kreeka peaks peatama Dublin kolm rakendamise äh, ning kehtestama finantsembargo Skopje ja endise Jugoslaavia liiduvabariigi Makedoonia suhtes ning äh, piirid tuleb avada, praegune piiride sulgemine on ebaseaduslik, ÜRO peasekretär on seda öelnud. härra Sohor. Nem okozott nagy meglepetést, hogy vannak olyan demokratikus ma ei ole. akik see oli tõesti suur üllatus, mida me Euroopa Parlamendis pidime kogema ning meil toimus ka kohtumine vähemuste teemal Euroopa Parlamendis ning ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et sellel üritusel rikuti õigusi, rikuti seadust juhtus siis järgmine, et selles kõrges kojas mõned konkreetsed isikud üritasid oma arvamust esitleda sellisel viisil, mis oli äh, vastuvõetamatu, see oli väga agressiivne arvamuse äh, väljendus. ning äh, lepingutes on väga selgelt kirjas, millised on Euroopa ähm, eeskirjad ja seda, sealhulgas on kirjas, et teiste arvamust tuleb austada. aga oluline on see, et komisjon on lepingute kaitse ja tegu ei ole mitte ainult majanduslike küsimustega, vaid ka teiste probleemidega. arvamusvabadus, see on äärmiselt oluline teema. aitäh. mis see Uilal Ujali, Ujali? härra Ujali. suur tänu ma arvan, et ajalugu räägib see enda eest. alati on neid, kes on eriarvamusel, näevad asju teistmoodi või neid, keda diskrimineeritakse. ja alati on neid inimesi, kes teevad kõik selleks, et oma õigusi läbi suruda. ja nad üritavad äh, siis ka demokraatiat äh, takistada, demokraatlikke arenguid takistada. kahjuks need inimesed äh, saavad üle ka kaosest. Ungari peaminister on ähm, teinud erinevaid äh, mittedemokraatlikke tegusid. eelkõige eelmisel nädalal Ähm, soovis ta valitsuselt, et äh, konkreetseid meetmeid võetakse äh, ja ta ähm, soovib, et pagulasküsimuses viiakse läbi rahvareferendumine, et äh, sellised asjad läbi ei lähe. ja ma soovisin lihtsalt tähelepanu juhtida sellele, et Ungaris valitseb kaos. härra Arnold. Ähm, see puudutab äh, kuut söötud Briti töötajat, kes on kinni peetud India ametivõimude poolt. ja ettevõte peaks olema äh, vastutav nende eest, mitte äh, et, need ettevõtjad, allhankijad, kes on nüüd sattunud sellesse probleemi, nad on väga kõrge kvalifikatsiooniga töötajad, tegid väga kõrgeväärtuslikku tööd ja ma olen näinud ka nende äh, Äh, kvalifikatsioone. mul on äh, ka eksportlitsentside koopiad, äh, mis näitab, et nende toodangud on täiesti vastavalt õigusele ka eksporditud, nii et ma austan küll India ametivõimude võitlust illegaalsete tulirelvade vastu, aga praegu on nad kätte saanud lihtsalt valed inimesed, nii et ma kutsutaks, kutsuksin India ametivõime üles juhtum läbi vaatama ja et minu äh, valimisringkonna äh, kodanikud viivitamatult vabastataks. aitäh, proua Zidovska. aitäh. olukord äh, Makedoonia-Kreeka äh, piiril on täiesti väljakannatamatu ja see ei ole üllatav, sellepärast et Kreeka ei ole endiselt äh, hakanud sisserändajad äh, korralikult äh, kontrollima nende saabumisel, sest asjad peaksid niimoodi toimima, aga reaalsus on teistsugune. ja seetõttu tuhanded inimesed on nüüd kogunenud Makedoonia piirile. Makedoonia on üheks transiitriigiks teel Kesk-Euroopa riikidesse ja me ei tohiks enam oma pilku kõrvale pöörata kui piirihaldus ei toimi, siis äh, see võimaldab ka äh, ohtlikel isikutel Euroopa Liitu äh, sisenemise, nii et me peame peatama sellised arengud. ja ma sooviksin tänada kõiki, kes veel nii hilisel tunnil siin on. suur tänu, härra Pavel. spetsial selle din mediul rural poate singura șansă la dezvoltare sau singura șansă pentru un viitor mis puudutab juurdepääsu Euroopa Liidu ähm, fondidele, siis see on meie, minu riigi paljudele kogukondadele ainsaks võimaluseks. Euroopa Komisjon peaks arvestama ka olukorraga koha peal ja nende probleemidega, millega kogukond silmitsi on. ja me peaksime Rumeenia valitsuselt äh, nõudma, et võetakse kiiremaid meetmeid selleks, et äh, lihtsustataks Äh, maapiirkondade, kogukondade juurdepääsu Euroopa Liidu fondidele, meil on vaja lihtsustatud menetlusi ja ka lihtsamaid, lihtsustatud vorme, mida saab esitada, nii et siin on palju asju, mida saab kiiresti ära teha. peale kohalikke valimisi sel aastal kõik kohalikud äh, omavalitsused peaksid äh, tähele, tähelepanu juhtima just sellele, kuidas saada juurdepääsu fondidele, sellepärast et me ei saa veel ühte aastat raisata ja muidu me jääksime Euroopa Liidu vahenditest ilma. suur tänu, proua president! ja tervitused ka kõikidele naisterahvastele siin ruumis. suur tänu, proua volinik! Äh, Euroopa terasetööstus äh, kannatab praegu väga kõrgete hindade all ja samuti, mis on poodud, äh, seotud heitkoguste kauplemise süsteemiga. energiahinnad on topelt nii kõrged kui USA-s ja peale selle USA terasetööstusel on õnnestunud oma saasteid vähendada ilma ETS-ita. ja samuti soovitakse Hiinale anda turumajanduse, turumajandusliku riigi staatus ja me näeme, et olukord äh, muutub äh, veelgi äh, pingelisemaks, sellepärast et me näeme, et Hiinas nõudlus suureneb ja ähm, seati ka Hiinale sanktsioonid antidumpingu meetmete kasutamise tõttu ja Maailma eh, Terasetööstuse eh, Organisatsioon on eh, juba ka öelnud, et Euroopa tööstus peab vähenema poole võrra selleks, et Euroopa terasetööstus üldse ellu jääks. Madam Sakurova. proua Sakurova, palun. kahekümne kaheksa liikmesriigi juhid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 tehakse ühepoolseid otsuseid, mis lähtuvad sellest, mis, mis lähtuvad sisuliselt siseriiklikest lühiperspektiivi argumentidest ning ei täideta ühiselt kokku lepitud otsused, dokumendid jäävad surnud kirjatäheks. kas te usute tõesti, et Kreeka saab täita kõik Euroopa Liidu kohustused pagulasküsimustes kas te tõesti usute, et lahenduseks on, on maksta lihtsalt rahalist kompensatsiooni? ei, lahendus on, on vaba läbipääs ning pagulaste vastuvõtmine kogu Euroopa Liidus, aitäh! La chasse aux lièvres avec des galgos est une tradition ancestrale en Hispaanias on traditsioon jänesejahi äh, osas ning see tekitab suuri probleeme ning on barbaarne ning äh, kujutab endast loomade koht, äh, väga halba kohtlemist. ning äh, kannatavad ka hurdad, keda nendes jahtides kasutatakse. ning mõned omanikud isegi riputavad need loomad üles, kuni nad lämbuvad ning äh, tegemist on ning mõnikord need, need, äh, mõned nendest loomadest jõuavad loomade varjupaikadesse, paljud ei jõua, nad lihtsalt tapetakse ning see on väljakannatamatu olukord, arvestades neid dokumente, mis Euroopas on loomade kohtlemise osas valgustuse filosoof Kant ütles, Kant ütles, et, et äh, et äh, jõhker käitumine loomade suhtes on, näitab jõhkrat käitumist inimeste suhtes ning meil tuleks äh, tõhustada äh, loomakaitset ning täita Euroopa Liidus kehtestatud aktide, akte. härra Korvin-Mikke, palun. <clears throat> suur tänu paar kuud tagasi ma ütlesin siin kojas, et härra Schultz vastutab Front Nationali edu eest Prantsusmaal. mind naeruvääristati, aga eile Ühendkuningriigi justiitsminister ütles, et Euroopa Liit on vastutav rahvusluse tõusu eest Euroopas. me ei, paraku ei õpeta küberneetikat, me ei õpeta, et igale reaktsioonile järgneb vastureaktsioon, kui Euroopa Liitu ühes suunas suruda, siis tekib mingi vastureaktsioon ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liit tuleks hävitada, aitäh! Uh, suur tänu, sellega on ühe minuti kõne lõppunud, mul on ka üks äh, teadaanne härra Jean Le Caban on esitanud palve kõrvaldada tema parlamentaarne immuniteet seoses